vabandust, et me nüüd oleme natukene hiljaks jäänud oma koosoleku äh, algusega. aga mulle just juhiti tähelepanu ühele väiksele probleemile seoses päevakorraga. palun võtke istet. meie täiskogu istung on nüüd alanud ja mulle öeldi, et me peame alustama natukene hiljem sellepärast et päevakorrapunkt number üheksa, int kaheksasada kaheksateist. palun raportööril selgitada täiskogule, mil, mille üle me hääletame ja milles äh, seisneb teie küsimus, palun, Peeter. suur tänu, Luka võib-olla panite tähele, et tormasime siin ringi, pead laiali otsastena hommikul tekstis olid mõningad küsimused, mis jäi, olid jäänud lahendamata nimelt ja saime aru, et tegelikult tekst ei olnud äh, selline, nagu me olime esialgu oma arust kokku leppinud, nii et tahaksime selle äh, aruande üldsegi tagasi võtta äh, ja lükata selle edasi järgmisele täiskogule, et me saaksime teise kahe rühmaga rääkida ja saavutada üksmeele. vabandan, et tekkis selline segadus. nii et me paluksime selle küsimuse järgmisesse täiskokku lükata, et vahepeal asjadest rääkida. Eh, nii nagu ma juba täna hommikul ütlesin, mul on kahju, et me arutasime niiviisi, et me jäime hiljaks, ma sain aru, et keegi on selle raporti vastu ja on selline taotlus esitatud. soovisite sõna? tahtsin öelda, et tahtsin tervitada raportööri ettepanekut ning usume, et antud tingimustel on ettepanek igati arusaadav ja mõistetav. aitäh. kas keegi on selle ettepaneku vastu, raportööri ettepaneku vastu? ei ole, sellisel juhul lükkame arutelu int kaheksasada kaheksateist küsimuses edasi ja siis proua Anna Pantea. palun teil tulla siia ette ja tutvustada meile SOK kuussada kakskümmend viis raportit ja loodame, et jõuame selle küsimusega ühele poole enne seda, kui meie juurde jõuab komisjoni asepresident Maros Šefčovitš. suur tänu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 arvamus on seotud äh, tööturusuuniste kohta liikmesriikides äh, ning äh, see on seotud tööturuga ning oleme selles osas esitanud pika arvamuse ning praegusel hetkel lihtsalt kordame üle need soovitused ning lisame veel mõned äh, ettepanekud, võttes arvesse muutusi viimasel ajal. Äh, muutunud on ka teatud õiguslikud aspektid vahepeal. näiteks Euroopa Komisjon on teinud muudatusi seoses Euroopa semestriga siin on äh, üles loetud äh, teatud muudatused äh, liikmesriikide tööturgudel riigipõhiselt ning äh, samuti räägime ka muudest muudatustest, mis on seotud sotsiaalse sambaga ning äh, oleme leidnud, pidanud vajalikuks need sinna sisse viia. räägime ka eelnevatest suunistest, palume, et neid suuniseid konkreetselt rakendataks ning et järgmisel aastal töötataks välja uued suunised tööturu jaoks, et oleks võimalik äh, hinnata uusi suundi ja arenguid ning äh, et pöörataks tähelepanu riigipõhistele probleemidele, millele viidatud on. siin on neli äh, soovitust äh, ning need on neli eelnevat soovitust, lisame siia mõningad uuendusi ning see, seda, mida on välja, mis on välja töötatud töögruppides, sotsiaal- ja majanduskomitees ning ütleme ka seda, et jääme eelnevate soovituste juurde, mis on seotud Euroopa fondidega. ning selles osas äh, teeme kõik äh, endast äh, oleneva, et keskendutaks rohkem töökohtade loomisele, tööturu arengule, et pakkumine ja nõudlus äh, tööturul oleks kooskõlas. samuti soovitame suuremat digitaliseerimist, mis peaks kaasa tooma suuri muudatusi tööturul ning arvesse tuleb võtta ka tulevikus äh, digitaliseerimisprotsessi. üldjoontes äh, soovime edastada järgmise sõnumi. peame toetama ettevõtteid töökohtade loomisel, VKE-de puhul peame Eh, peame väikeettevõtete eh, eh, otsusest kaugemale minema, sest nagu kõik uuringud on näidanud, loovad just väikeettevõtted kõige rohkem töökohti Euroopas. ning sellele tuleb suuremat tähtsust omistada. Small Business Act võeti vastu kümme aastat tagasi ning VKE-d paluvad äh, et me suudaks kaugemale minna ning see, mis puudutab nüüd võimestamist ja äh, kvalifikatsioone, siis pakutakse tõsist koostööd kõigile osapooltele sotsiaalse dialoogi läbiviimisel ning riigipõhised aruanded äh, äh, ütlevad, et mõningates liikmesriikides on sotsiaalne dialoog formaalne ning peaks olema äh, kaasatud sotsiaalpartnerid seaduste väljatöötamisse ja kasutusele võtmisse, et konsolideerida institutsionaalset võimekust ning mis puudutab sotsiaalset sammast, siis rõhutame, kui oluline on seda piisavalt finantseerida, et eh, sotsiaalsed õigused ka tegelikult rakendust leiaks ning peab olema äh, garanteeritud äh, liikmesriikide poolne õigusalane töö, et äh, sotsiaalsed normid leiaks täitmist. tahaksin tänada sekretäriaadi arvamuse koostamisel ning tänan ka uurimisrühma liikmeid, meil oli üks töökohtumine ning arvamuse koostamiseks oli meil vähe aega, aga tänu kõigi koostööle suutsime seda teha. Thank you so much, Anna suur tänu, Anna! ja nüüd alustame arutelu. paluksin kõigil kõneajaga, oma kõneajaga piirduda. Davait Rakite, palun kõigepealt kaks minutit. suur tänu! räägin oma emakeeles, tahaksin tänada selle arvamuse koostajat, tahaksin tänada ka kogu meeskonda, kes selle kallal töötas, ma ei olnud küll üks selle meeskonna liige, aga lugesin arvamuse läbi. tutvusin sellega ning keskendusin iseäranis ettepanekule tuua Euroopa majandus poolaasta ja sotsiaalpartnerid äh, siin ähm, tähtsamale kohale. kui asi puudutab sotsiaalõiguste sammast, siis sellest räägitakse üha enam eh, üle-euroopalises dialoogis. aga mina mainiksin nüüd eh, asjaolu, millest ei ole veel räägitud selles arvamuses. kui me räägime sotsiaalsetest õigustest, siis kindlasti peame kaasatma siia viite töö ja eraelu tasakaalu kataloogile sellele direktiivile andis oma rohelise tule Euroopa Parlament ja ka nõukogu ning võiksime kaasata asjakohased indeksid ja kriteeriumid, sellepärast et need on olulised soolise tasakaalu saavutamise eesmärgil. tahtsin mainida ka seda, et meil peaks olema võimalus pakkuda nõu karjääri võimaluste üle ja me ei peaks keskenduma mitte ainult tehnoloogia arengule, vaid mõtlema ka seda, mida on tööjõul vaja tulevikus. peaksime pakkuma öö, suuniseid öö, ja noortele inimestele mõtlema, millised on nende väljavaated ja nii edasi Tatjana Paprioskene, palun. kõigepealt tahaksin tänada Annat, noh, tahaksin tänada teda ka avatuse eest. ma ei olnud küll uurimisrühma liige, aga tegin omalt poolt mõned muudatusettepanekud, mis kiideti heaks. Te ei räägi mitte ainult hariduse kvaliteedist, vaid räägite ka sellest, kui oluline on haridus selleks, et edendada selliseid väärtusi nagu sallivus, demokraatia, aktiivne koda, kodanikutegevus, ühiskondlik tegevus, kriitiline mõtlemine. ja see on äärmiselt tähtis. selline lähenemisviiks peaks kajastuma kõikides meie arvamustes. suur tänu sulle selle eest. Thank you, Tatjana Rene Bilevens, äh, two minutes. suur tänu, Tatjana, Rene Bilevens, palun kaks minutit. suur tänu. ma tahaksin tänada Annat selle arvamuse eest ja on mul omalt poolt üks väike märkus, mis puudutab punkti kaks neli ja selle kohta on tegelikult ju ka muudatusettepanek juba siin räägitakse äh, ühest asjaolust, äh, mida tuleb, millega tuleb arvestada. loomulikult äh, oluline on see, et me peame arendama pädevusi ja, ja nii edasi. aga minu taust on kindlustuse maailm ning me peame vaatama ka kohanemisvõimelisusele. me peame olema suutelised kohanema me peame olema loomulikult äh, hästi ettevalmistatud äh, asjadeks ja ma arvan, et äh, kohanemisvõimele tuleks siiski juhtu panna. suur tänu, Rene! Ich möchte mich auch noch einmal bedanken für die Stellungnahme. Sie wurde sehr intensiv. Kolleeg Raiske. suur tänu, me rääkisime töörühmas sellest arvamusest ja mul on väga hea meel, et muudatusettepanekud mis äh, kajastavad meie arutelusid, on äh, väga head, aga on üks asi, mis on jäänud lahtiseks ja äh, ma juhiksin sellele tähelepanu, see puudutab järeldusi. meie eesmärgiks ei ole mitte ainult keskenduda väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, aga siiski leiame, et neid tuleks tugevdada ning meil on vaja tõeliseid investeeringuid, aga punktis üks neli on toonitatud, et äh, põhimõtted äh, ettevõtete arendamises ja väikeste kohustusega ettevõtete arendamises peaks muutma. ma ei ole päris kindel, et see sõnastus, mis meil siin on, on tõesti õige. mida see üldse tähendab? et kas see tähendab seda, et tuleb diskrimineerima hakata ettevõtete vahel? mul on üks küsimus ja ma, ja see, ja see on minu küsimus raportile, ma tahaksin, et et äkki raportöör selgitaks natuke seda põhimõtet, mille ta on tegelikult oma järeldustesse võtnud. ja siis palun, kolleeg Meina, kaks minutit suur tänu, lugupeetud president, suur tänu, raportöör, et olete olnud nii avatud ja nii paindlik ja kompromissivalmis. mina tahaksin rääkida investeeringutest ja minu arvates on see lähenemisviis praegu piirav, tahaksin seda natuke nüansseerida ja ma arvan, et siin on näidatud investeeringute nõrkust ja räägitakse bürokraatia äh, liigsest koormast ja riigi Äh, suutmatusest selles äh, investeeringute puudulikkuses, ma arvan, et see on üks osa sellest, aga mitte ainus põhjus, ma arvan, et et äh, me ei taha bürokraatiat täielikult kaotada, vaid ebavajalikku bürokraatiat ja ma arvan, et Refit ja, ja parema seadusloome raportites, arvamustes sageli tehakse see viga, kui me räägime me peame alati mõtlema ka äh, erinevatele normidele, mille oleme kehtestanud. kui me loeme ettevõtte, siis äh, aktsionäridel äh, on tähtis roll, meil on vaja nende investeeringuid ja kapital on ettevõtte ressurss ja, ja ka kulu meil on ka oma uuringud selles ja ettevõtted ettevõtete te teadusuuringute osalus ning hariduse ja koolituse tase ei ole ähm, alati õigel tasemel ja mulle tundub, et äh, ettevõtete nõudluse prognoosid jäävad kõrvale ja kohanemisvõime ja ähm, palgad Äh, palgad ei ole edenenud äh, sammu pidades äh, tootlikkuse arenguga, nii et ma arvan, et me peaksime mõtlema rahastamissüsteemile ähm, ja, ja investeerimis, investeeringute äh, puudulikkusele, aga seda ka ettevõtetele tähelepanu pöörates. praegu on ettevõtted jäänud kõrvale, ettevõtete investeeringud ja, ja suur tänu, et olite valmis meie kompromissidesse positiivselt suhtuma. suur tänu ja Anna Putea, teil on nüüd võimalus vastata. suur tänu president, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid selles arutelus. püüan vastata teemadele, mida siin tõstatati. küsimused, mis puudutavad ähm, sugusid ja nii edasi, tahaksin ähm, öelda, et selles, äh, sellel arvamusel on teatavad äh, piirangud loomulikult. meie töörühmas äh, me pidime igal juhul arvesse võtma seda, et, et see ei läheks liiga suureks, seetõttu me ei saanud kõike päris kaasata, mida oleksime võib-olla soovinud. aga võtame kindlasti arvesse varasemaid, varasemaid soovitusi. ja ähm, tööturu suuniseid samuti toome esile siin on viidatud varasematele arvamustele, kus on äh, nendest küsimustest juba põhjalikult räägitud ning äh, selle kaudu viitame nendele äh, üksikasjalikematele, nii nagu ka üldisemastele soovitustele. mis puudutab kohanemisvõimet, siis kui me tahame, et meil oleks kohanemisvõime kõikide erinevate oludega siis äh, tegelikult äh, võtsime vastu selle muudatusettepaneku. me tahaksime digitaliseerimisega seotud muudatustega kohaneda, sellepärast et digitaliseerimisega seotud muudatused igal juhul mõjuvad, mõjutavad tööturgu. me valisime selle sõnastuse siin tehnilistel põhjustel. ja võin kinnitada teisele rühmale me ei tähenda, me ei pea siin silmas seda, et me peame kohanema nõrgemate töötingimuste või millegi sellisega. rahastamisküsimus on loomulikult väga oluline ja iseäranis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sellepärast et neil on raske saada pangalaenu ja seetõttu oleme valmis sellele komp-, selle komprom-, seda kompromissi toetama. ja siis see põhimõte, äh, mis äh, puudutas äh, kõigepealt mõtle väikestele ja kõigepealt tegutse väikse, väikeste nimel arengut, seda oleme varemgi kasutanud oma arvamustes ja see tähendab seda, et me põhimõtteliselt toetame väikeettevõtteid, astume sammukese edasi ja liigume põhimõttelt kõigepealt mõtle väikestele edasi põhimõtte, kõigepealt tegutse väikeste nimel juurde, see ei tekita mingisugust probleeme tööturule, üheksakümmend protsenti ettevõtetest on tegelikult väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja see ei tekita mingisuguseid probleeme tööturule. sellest põhi, seda põhimõtet oleme me kasutanud ka varem oma arvamustes. suur tänu, Anna! ja nüüd siis muudatusettepanek number üks, punkt kaks, kolm selles küsimuses on kompromissettepanek tehtud, Anna tutvustab meile seda. suur tänu. see kompromiss on väga lihtne, me oleme nõus selle muudatusettepanekuga, aga sõna security äh, kustutatakse siit, muidu me oleme nõus security and kustutatakse siit ära. see on siis äh, punktis äh, kolm, üks, kaks. kas keegi on selle vastu? selle kompromissi vastu? keegi ei ole selle vastu, siis äh, on see vastu võetud ja siis kaks punkt neli, raportöör kiidab selle heaks, kas keegi on äh, vastu? ei ole mm. -hmm. muudatusettepanek number kolm punkti kolm üks üks kohta kompromiss, muudatusettepanek raportöörilt, raportöör tutvustab meile seda. suur tänu, äh, lugupeetud president. selles kompromissis on kolm osa. kõigepealt siis äh, esimeses osas me kustutame ära selle, mida on öelnud äh, muudatusettepaneku esitajad ja jääme algse sõnastuse juurde ja siis kirjutame, et need on komisjoni teatises olemas. ja sulgudesse paneme sisse komisjoni teatise teksti muudatusettepanekute tegijad olid nõus sellega, teine osa puudutab rahastust ning äh, olen nõus äh, selle täiendusega, mille kohta on ettepaneku teinud muudatusettepaneku esitajad. et on nähtud äh, teatavaid puudusi investeeringuid taotlevate ettevõtetele rahastamise tagamisel ja väikeettevõtetel on raskem saada rahastusi, siin on viidatud siis ka komisjoni dokumendile, olen siis nõus selle muudatusettepanekutega, eh, muudatusettepanekuga teatavate täiendustega nii et viidatakse ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja viimase osaga olen täiesti nõus. niisiis, suur töö kompromissidega, kas keegi on selle kompromissi vastu? suur tänu ja suur tänu siis selle lõppsõnastuse eest, mis on nüüd kompromisstekstis sees ja nüüd muudatusettepanek kolm, üks, neli kas keegi on selle vastu? ei ole, siis on vastu võetud muudatusettepanek number viis, punkt kolm, kaks, üks. muudatusettepanekut toetab raportöör, kas äh, on keegi sellele vastu? ei ole, siis on see vastu võetud, muudatusettepanek number kuus, punkt kolm, kaks, kuus, raportöör toetab seda, kas keegi on vastu? ei ole. sellisel juhul edasi, muudatusettepanek seitse, punkt kolm, kaks, seitse raportöör toetab seda, kas keegi on vastu? vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kolm, kolm, üks. raportööri, raportöör toetab seda, kas keegi on vastu? ei ole, siis on see vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, kolm, kuus, kolm kohta muudatusettepanekut toetab raportöör, kas keegi on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kümme, punkt üks, kaks raportöör toetab seda, kas keegi on vastu? aitäh, vastu võetud muudatusettepanek üksteist punkt üks neli, muudatusettepanek on tagasi lükatud. üks äh, muudatusettepanekute esitajatest saab tutvustada seda ja raportöör reageerib ja pärast toimub hääletus. kes tahab tutvustada punkti üks neli muudatusettepanekut? Sofia, palun. suur tänu. ma juba rääkisin sellest. põhimõtteliselt ma ei tea, kas me peaksime sellisel kujul oma arvamustes poliitiliste suundumuste kohta seisukohta võtma, mina arvan, et võib tekkida oht, et see tegelikult kahjustab meie ettevõtteid ja kui me vaatame punkti üks neli sõnastust, siis esimene osa lausest on juba täiesti piisav selleks, et äh, olukorda parandada. siis äh, oleks lihtsalt öeldud, et äh, tuleb edendada poliitikat, struktuurireforme, et hõlbustada kvaliteetsete töökohtade loomist, vastutustundliku ettevõtluse edendamist, VKE-de ja sotsiaalsete ettevõtete arendamist, see on väga hea aga teise osa võime lihtsalt ära võtta lähtuvalt meie muudatusettepanekust ning minu arust oleks sellisel juhul märkimisväärselt vähem ohtu, et tekib tõlgendamisega seoses raskusi. Anna, palun, sul on võimalus vastata. suur tänu. kahjuks ei ole selle muudatusettepanekuga nõus see on äh, väga tähtis et-, küsimus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja tahame saata sõnumi riikidele selle kohta, et äh, tuleb äh, astuda järgmine samm väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poliitikas, väikese, väikeettevõtete aktist on möödunud juba mõnda aega, aga selle tulemused ei ole olnud äh, nii head, kui oleksime lootnud, seetõttu tuleb astuda veel üks samm edasi. ja ja ka INTA seitse viis kolm arvamuses on täpselt äh, väga selgelt öeldud, et me peame liikuma Äh, kõigepealt mõtle väikestele liikumis, lähenemisviisi juurest edasi põhimõttele, kõigepealt tegutse väikeste nimel ja me tahame selle sõnumi ju otsustavale tasandile saata selleks, et äh, astutaks järgmine samm väikeste keskmise suurusega ettevõtete poliitikas ja see peaks jääma alles siia minu arvates suur tänu, Anna, ja nüüd me siis igal juhul hääletame selle muudatusettepaneku üle, raportöör ei ole selle muudatusettepanekuga nõus, hääletage, hääletus algas hääletus lõppes. kakssada seitseteist hääletas, seitseteist, sada seitseteist poolt, kaheksakümmend viis vastu, viisteist erapooletut. muudatusettepanek on vastu võetud. ja läheme edasi, viimane muudatusettepanek, muudatusettepanek kaksteist, mis käsitleb punkti üks viis, muudatusettepanekul on raportööri toetus, kas keegi on sellele vastu? kui ei ole, siis võtame selle muudatusettepaneku vastu ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde, hääletame siis äh, SOK kuussada kakskümmend viis arvamust tööhõivepoliitika suuniste kohta, raportöör Anna Pontera, hääletus algas hääletus lõppes. kakssada üksteist poolt, kolm vastu, erapooletuid kümme, õnnitleme raportööri. oodates nüüd äh, voliniku saabumist, teen ettepaneku võtta viimane päevakorrapunkt käsitlusele muud küsimused saite täna selle kohta äh, dokumendi. ja räägin nüüd inglise keeles, sellepärast et tekst on inglise keeles. juhatuse liikmelised, liikmesus on muutunud, Dani Vito Horvaatiast asendab Tšehho Koditšit Horvaatiast ja saab nüüd juhatuse liikmeks esimesest juulist kaks tuhat üheksateist. ja muudatused auditi koos, komisjoni koosseisus Pedro Almeida Ferreira esimesest rühmast asendab Aurel Laurentiu Plotšianut, esimese rühma liiget äh, Rumeeniast auditikomisjonis. ning siis äh, ka sektsioonide koosseisus on muudatusi proua Agnes Tšer kolmandast rühmast Ungarist lühib, lahkub TEN-rühmast ning soovib liituda sektsiooniga NATO. kas keegi on nende uute liikmelisusettepanekute vastu? ei ole, siis on need ühehäälselt vastu võetud. ja täiskogult on vaja ka äh, kinnitust kodukorrakomisjoni volituste kohta ning äh, palutakse kodukorrakomisjoni volituste keskust äh, pikendada kuni kahekümne neljanda septembrini kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal seoses komitee kodukorra rakenduseeskirja muutmisega. ma arvan, et keegi ei ole selle vastu, nii et äh, täiskogu annab käesolevaga sellele oma heakskiidu, meil on veel neli minutit äh, aega, kuni volinik tuleb, nii et võite küll oma jalgu sirutada, aga palun ärge päris täiskogu saalist lahkuge, muidu meil läheb jälle aega kaduma, kui volinik kohale tuleb. aitäh!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

Ladies and gentlemen. aitäh et olete nüüd kenasti tagasi kohale jõudnud. mul on väga hea meel taas meie täiskogul tervitada asepresident äh, Sefkovitši. meil on väga hea meel, et jälle siin oled ja mitte ainult sellepärast, et oled äh, väga tähtsa valdkonna volinik komisjonis, vaid äh, juba kahe mandaadiperioodi jooksul olete äh, meie täiskogusid väisanud komisjoni volinikuna. Äh, nüüd vastutate Energialiidu eest, olete alati olnud valmis siia tulema, meid kuulama, meie mõtteid arvesse võtma, arvesse võtma kodanikuühiskonna arvamust tean, et pärast seda, kui hakkasid vastutama Energialiidu eest, olete igal aastal tulnud siia, et meiega arutada neid väga tähtsaid küsimusi, mis puudutavad Energialiitu. see on olnud äh, üks äh, kõige suuremaid saavutusi komisjoni praeguse mandaadi perioodi ajal minu arust. Äh, ma ei ütle seda ainult sellepärast, et sa siin praegu oled, vaid ma tõsiselt usun seda ning ma usun, et see tulemus saavutati just sinu tehtud töö ja pühendumuse eest. oled piisavalt diplomaatiline, et leida kokkulepe erinevate arvamuste ja erinevate inimeste vahel, et see tähtis tulemus sai saavutatud. me loodame, et ka kolmandaks perioodiks tuled tagasi meie sekka volinikuna et uus äh, kolleegium määratakse võimalikult kiiresti komisjonis. ma tean, et äh, nõukogus, äh, ülemkogul täna, homme need väga keerulised kõnelused toimuvad. loodetavasti riigi ja valitsusjuhid jõuavad sellele väga tähtsale kokkuleppele selleks, et see ratas jälle käima lükata mäletan, kui kohtusime esimest korda Bratislavas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobris Slovakkia eesistumise ajal korraldasite tähtsa ürituse Energialiidu teemadel ning juba siis ma nägin, et me saame teha head koostööd sel teemal, mis on sinu mandaadi keskmes mõistsime, et väga tähtis on Energialiidu küsimustega edasi minna, aga samas tuli silmas pidada ka seda, et kodanikud oleksid selle siirde ja ülemineku keskmes. see ongi olnud üks suurimaid väljakutseid. me ei saa saavutada Energialiidu eesmärke, kui me ei võta arvesse kodanikke ja nende vajadusi muidugi ei laskuks ma nüüd üksikasjadesse selles ettepanekus Äh, mille kohta oleme oma töös ka arvamust avaldanud, toetame seda täie, täiesti, meie poolt on siin ka mõned ettepanekud, äh, kindlasti võtad need ise läbi oma kõnes, nii et ma ei taha sinu eest kõike ära rääkida. tahan öelda ainult seda, esiteks, oleme saavutanud mitmeid edusamme nende viie aasta jooksul peamine raamistik on nüüd äh, vast paigas, aga see, mida nüüd vaja on, on asuda tegutsema. nii, liiga palju erinevusi on veel praktikas, me ei pea kõik toimima ühtemoodi, aga me peame toimima hästi oma erinevustes ja liikuma samas suunas. sellest kahjuks ma kardan, et me oleme veel kaugel ning teiseks mis ja mis on meie tänase arutelu keskmes. me ei peaks mitte ainult analüüsima seda, mida oleme ära teinud juba, vaid paneme paika ka komisjoniga koos pikaajalise strateegia, strateegia, mille meile jätate oma mandaadi lõpus saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend, see on äh, väga tähtis eesmärk, milles oleme nüüd kokku leppinud. Soome valitsus on nüüd otsustanud, et kaks tuhat kolmkümmend viis on nendel eesmärgiks võetud. Nad alustavad äh, oma eesistumist äh, peatselt ja loodetavasti aitavad ka teistel liikmesriikidel selles suunas edasi liikuda mõned punktid veel, esiteks need ambitsioonid, äh, mille me oleme paika pannud, kas nendest piisab äh, nende probleemide lahendamiseks, millega me peame rinda pistma? teiseks, kas me saame teha midagi rohkem selleks, et tuua kodanike energialiidu keskmesse ja veel konkreetsem, kuidas me saame aidata ettevõtteid, teate, et mitmed ettevõtted on juba vabatahtlikult need muudatused äh, sisse viinud, aga kuidas me saame aidata ettevõtteid, peamiselt VKE-sid, selles, et nad oleksid osa nendest lahendustest? kuidas me saame aidata ka töötajaid, et nemad saaksid osaleda nendes muudatustest ning kuidas saame vältida riski, et mõni äh, Euroopa mm, osa või piirkond või rühm kodanikke kardab lõpuks äh, neid kulusid, mis nende muusad, muudatustega kaasa tuleb, et nad on selle vastu ja nad ei soovi kasutada seda fantastilist võimalust olla osa selleks muudatuseks, et koos üles ehitada kestlikku, liikuda kestliku majanduskasvu poole. annangi nüüd sõna sinule, sina oled tänane, tänane peamine kõneleja. tahtsin lihtsalt öelda, et äh, hindame äh, Äh, teie tööd nii oma komitees kui TEN sektsioonis ja usume, et ka tulevastel aastatel jätkatakse seda tööd, mida sina oled viimase viie aasta jooksul teinud. palun. aitäh, austatud president, austatud äh, liik-, komitee liikmed, tõesti, aeg lendab ja seetõttu ma olengi tänulik tänulik äh, meie mitmete kohtumiste eest ja selle tegevuskava eest, millega oleme teiega koos töötanud. soovin tänada kõiki komitee liikmeid selle eest, et äh, olete toonud, viinud arutelu siit Brüsselist oma koduriikidesse, oma linnadesse, ettevõtetesse, ülikoolidesse. kuna just see ongi see, mida meil kõige rohkem vaja on. olen öelnud mitu korda, et Energialiitu ei saa üles ehitada Brüsselis ning tänu teie osalusele ja tegutsemisele koduriikides õnnestu, on meil õnnestunud äh, seda informatsiooni mitte ainult levitada, vaid aidata kaasa majanduse üleminekule meie liikmesriikides. suur tänu teile seega selle koostöö eest. mul on väga hea meel alati siin teiega kõnelemas käia, kui mind siia kutsute seda seetõttu, et teie olete alati väga hästi ette valmistatud meie aruteludeks, teie küsimused on alati väga asjakohased. olete juhtinud tähelepanu sellele, millised peaksid olema meie ühised eesmärgid, milles peaksime koostööd tegema komisjoni, teie komitee ja liikmesriikide vahel. suur tänu ka äh, härra Kulonile ja Pekile äh, teie äh, arvamuse eest. ma näen, et me mõtleme ühes suunas ja te leiate alati mõne viisi, kuidas seda tööd veel parandada ja kuidas ähm, seda kõike paremini viia meie kodanikeni liikmesriikides. täna arutame seda teemat, mis on kõne all ka riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel, kes juba on kohtunud kliimavaldkond äh, on olnud lisaks personaliküsimustele päevakorras. Euroopa valimistelgi nägime väga selgelt hiljaaegu, et just kliimaküsimused on äh, väga südamelähedased äh, valijatele ja seda eriti just nooremas põlvkonnas väga hea, et lõpuks Euroopas käsitlemegi kliimamuutuseid äh, mitte teemana, mil, mis meid ohustab või, või mis meid närviliseks peaks muutma, vaid võimalusena äh, kujundada oma majandus ümber, kaasajastada oma eluviisi et me näeksime uue pilguga, kuidas oma majandustegevust ja elusti, eluviisi peaksime kujundama. kõik need väljakutsed ja probleemid, millest ma praegu räägin, neid oleme püüdnud arvesse võtta ka komisjoni töös ja arvestada nendega ka komisjoni pikaajalises strateegias, mida täna riigijuhid tegelevad novembris eh, kaks tuhat kaheksateist eh, seda esitleti, meie peamine küsimus oli, kuidas eh, Euroopa majandus muuta kliimaneutraalseks, nii et see jääks konkurentsivõimeliseks ja tagaks meile jõukuse. mul on hea meel, et juhtivad Euroopa ettevõtted ja sektorid rõõmuga liitusid meiega ja on valmis omalt poolt need muudatused tegema, et kliimaneutraalsuse poole liikuda. mitmetes valimiste-eelsetes debattides neid teemasid ka käsitleti, need on südamelähedased meie kodanikele, eriti just meie noortele. me hindame väga Neid analüüse, mis, mille kallal oma arvamuses olete töötanud, me näeme, et soovite parandada veelgi meie tööd, näete täiendavaid võimalusi, mida saame ära kasutada ning olete keskendunud sellele, kuidas need muudatused mõjutavad Euroopa majandust, mida see tähendab energiajulgeolekule, mida see tähendab meie kodanikele arvan, et jõudsime samadele järeldustele, nimelt, et see on parim viis, kuidas kaasajastada Euroopa Liitu ning kuidas suurendada meie majanduse globaalset konkurentsivõimet. muidugi sõltub kõik sellest, mida soovivad inimesed, kodanikud ning ka sellest, kui palju saame omalt poolt rahastada neid muudatusi. seetõttu on arvamuse teistes osades keskendutud riikliku rahastamise, Euroopa rahastamise küsimustele teate, et on vaja muuta ka investeeringuid, muuta seda, kuidas me rahastame innovatsiooni ja teadusuuringuid, kuidas tuleb seda kohandada tulenevalt tulevastest väljakutsetest, millega järgnevatel aastakümnetel peame rinda pistma. väga hea, et sellest kõigest olete rääkinud arvamuses. seda on väga tähtis arvesse võtta, kui me soovime saavutada tõelist kliimaneutraalsust. ma olen teiega südamest nõus, kui te räägite, mis on selle muudatuse mootoriks, me ei tohi unustada kodanikke, piirkondi, sektoreid, erinevaid ühiskonnarühmi, keda see puudutab. me peame tegema kõik, mis võimalik, et mitte keegi ei jääks maha. seega tuleb rõhutada ka sotsiaalselt õiglast üleminekut, see on tähtis mitte ainult meie jaoks, vaid ka järgmise komisjoni kolleegiumi jaoks. sest ainult sellisel juhul äh, saab meie töö ühiskonnas heakskiidu ja see on vajalik selleks, et äh, see töö õnnestuks. on tähtis, et kõik osapooled tunneksid vastutust nendes küsimustes, võtaksid äh, selle teema omaks, et me looksime nii-öelda sotsiaalse kokkuleppe äh, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond oleksid samuti nendesse muudatustesse kaasatud. see on parim viis, kuidas ühiskonda kaasa tõmmata ja ma arvan, et just teie komitee on parim koht selle tegemiseks, teie ju esindate ühiskonda, kodanikke, teie olete see ühenduslüli kodanike Euroopa Liidu institutsioonide vahel komitee jaoks oleks ka suur ja väga hea võimalus panustada seeläbi riiklikesse aruteludesse nendes küsimustes. just teie saate aidata kaasa sellele, et et need arutelud ja debatid oleksid faktipõhised, et kodanikud saaksid aru, mida need muudatused kohalikele kogukondadele tähendavad muidugi me peame tegema koostööd ka oma rahvusvaheliste partneritega ja tagama, et Euroopa ei teeks seda tööd üksi, me peame kasutama kõiki kohtumisi G7-s, G20-s, ÜRO-s, OECD-s, kus iganes, selleks, et tagada see, et mitte Euroopa ainult ei haaraks juhi rolli siin, vaid tõmbaks kaasa ka teised piirkonnad ja riigid, et tagada need võimalused tulevastele põlvkondadele, need jõupingutused peavad olema globaalsed, kõik peavad panustama kliimamuutuste vastasesse võitlusse. ma arvan, et saame kasutada ka teisi diplomaatilisi vahendeid, rõhutamaks näiteks ka kaubanduskõnelustel seda, et kliimaküsimused on väga tähtis küsimus, saame kasutada ka ühisturgu nende muudatuste äh, elluviimiseks ja mootorina saame tagada, et need, kes Euroopaga kauplevad, austaksid ka meie keskkonda puudutavaid eeskirju ja siseturul toimivaid eeskirju. teine küsimus, millest tahtsime täna rääkida, äh, see puudutab aprillis vastu võetud Energialiidu dokumenti selles raportis toome välja need edusammud, äh, mida oleme saavutanud Energialiidu nägemuse elluviimisel, et Euroopa Liidu energiasüsteem oleks äh, tõeliselt robustne mäletate kindlasti, et kui esitlesime strateegilist nägemust, äh, jäädi väga skeptiliseks, kuidas meil õnnestub väga lühikese aja jooksul tagada energiajulgeolek äh, Euroopas, äh, et energiaga varustatus oleks kestlik, aga ka taskukohane. täna võin öelda, et me ei ole seda mitte ainult saavutanud, vaid oleme saavutanud palju enam mitmed eksperdid on neid muudatusi äh, nimetanud kõige suuremateks muudatusteks pärast teist energiarevolutsiooni ja seda tööd tehes oleme me avastanud äh, mitmeid asju, mida on vaja muuta ka teistes sektorites. me räägime siin näiteks äh, süsinikuheitmevaba energia tootmise detsentraliseerimisest, näiteks sellest, kui palju on vaja ka taristut kaasajastada me näeme, kui palju kasu me saame näiteks arukast tehnoloogiast, kõik see on äh, viinud meid järeldusele, et Euroopal on olemas see, mida vaja selleks, et see nägemus ellu viia ja aastaks kaks tuhat viiskümmend jõuda energianeutraalse majanduseni saan öelda, et äh, tänu teie abile on komisjonil õnnestunud äh, lauale tuua kõik ettepanekud, mis on vaja selleks, et strateegia ellu viia. me ei ole neid mitte ainult lauale toonud, need on ka liikmesriikides vastu võetud, äh, ka nõukogus ja Euroopa Parlamendis. seega on Euroopa tõesti sellises kohas, kus me saame uut aastakümmet asu, alustada uues raamistikus, uute eeskirjade alusel ja tõeliselt kliimasõbralikult millised on äh, kõige käegakatsutavamad äh, saavutused Energialiidu viies aspektis? kui valitsusjuhid alustasid neid arutelusid selle üle, mis peaks olema Euro-, Energialiidu keskmes, pidas nad peamiselt silmas äh, energiajulgeolekut. teame kõiki neid varasemaid intsidente, kus gaasivood keerasid keerati kinni, Ida- ja Kesk-Euroopa riikide jaoks olid seal väga tõsised äh, tagajärjed on äh, isoleeritud energiasüsteemid näiteks Küproses või Balti riikides, mida ei ole lihtsalt äh, naabritega ühendatud mis on, ja see olukord on pannud nad varasemalt väga keerulistesse olukordadesse. täna on mul hea meel öelda, et kui Malta ja Küpros välja arvata, on kõik liikmesriigid nüüd sellises olukorras, et vähemalt kahest eriallikast on neil võimalik aastaks äh, kahest, äh, gaasi saada, aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks on neid allikaid kolm, kui need kaks saareriiki välja arvata. meil on õnnestunud ühendada oma gaasisüsteem, oleme investeerinud palju ka LNG terminalidesse ning oleme suutnud äh, gaasiallikaid mitmekesistada, seega ma leian, et äh, energiajulgeolek on tõesti suuremal määral tagatud kui varasemalt meie sõbrad Balti riikidest oleme suutnud äh, viia sünkrooni Euroopa Mandri-Euroopa süsteemidega ning oleme töötanud selle nimel, et meie naabrid ka Balkani riikides ja mujal naabruspiirkonnas oleksid ühendatud meie elektrisüsteemidega äh, ja oleme töötanud selle nimel, et selline ühenduvus veelgi laieneks Balti riikide puhul oli see tegelikult nullilähedane, nüüd on see kakskümmend kolm koma seitse protsenti, kuna me oleme Balti riikide, Rootside, Rootsi ja Soome vahel ühendused ehitanud ning täna pärastlõunal nende kolme riigi ja äh, komisjoni presidendi allkirjad saame ka teekavale, mis äh, tagaks ülemineku vanalt Nõukogude süsteemilt Euroopa süsteemidele aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. tean, et olete töötanud kõvasti energiatõhususe nimel, Euroopa Parlament on teinud väga ambitsioonikat tööd selles valdkonnas, on esitlenud meile kolmkümmend kaks koma eh, kaks protsenti eesmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend. selle nimel me peame tõsist tööd tegema see peab olema üks meie peamiseid prioriteete, kui me soovime seda eesmärki täita, siis tõesti väheneks äh, kasvuhoonegaaside heitmed, väheneksid äh, elektriarved meie kodanikele energialiitu üles ehitades teadsime, et need süsteemid on kõik omavahel vägagi seotud, seega kui me tegeleme puhta energia ja liikuvuse teemadega, me teame, et vana tehnoloogiaga ei ole see võimalik, me peame investeerima tohutult e-, elektrisõidukitesse, vesinikumootoritesse, me teame, et e-mobiilsuses äh, oleme juba maha jäänud oma konkurentidest äh, Aasias, kes on kiiremini välja töötanud selle tehnoloogia. seega oleme suunanud oma jõupingutused just sinna, et äh, need selged ambitsioonid saaksid täidetud, nimelt me soovime, et Euroopas oleks akude Airbus. see oli meie eesmärk kakssada kuusteist juhtivat ettevõtet juba töötavad praegu selle eesmärgi nimel pärast seda, kui poolteist aastat tagasi selle akuliidu äh, ka alustasime, on meil kogunenud üle kahekümne miljardi euro investeeringuid ja vähemalt kolm konse-, konsortsiumi töötavad selle nimel. usun, et aastaks kaks tuhat kakskümmend viis on Euroopa akuturu väärtus üle kahesaja viiekümne miljardi euro ja me suudame tagada, et Euroopas toodetud akud on rohelised, kestlikud, kvaliteetsed ja aitavad tagada, et Euroopa autod ka tulevikus on maailma parimad ja seda siis ka juba süsinikuneutraalse majanduse vaatepunktist kõik need jõupingutused ja töö, millest ma rääkinud olen, need eesmärgid, mis Euroopa Liidus on vastu võetud ja heaks kiidetud, näitavad, et me kindlasti suudame aastaks kaks tuhat kolmkümmend enam kui nelikümmend protsenti vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid. kui me peame kinni kõigest nendest plaanidest ja eesmärkidest ka riiklikult, siis on, täidame neljakümne viie protsendise eesmärgi Pariisi äh, läbirääkimistel nägid inimesed, äh, et on võimalik suures majanduses nagu Euroopa äh, saavutada majanduskasv, aga samal ajal vähendada kahekümne kahe protsendi võrra kasvuhoonegaaside heitmeid. see on meie eesmärk, see on teostatav ja kui me selle nimel töötame, siis igas majandusvaldkonnas on see võimalik. oleme Euroopas juba nel-, neli miljonit rohelist töökohta loonud, üks koma neli nendest, miljonit nendest töökohtadest on äh, energia vallas ja ma usun, et tulevikus need numbrid ainult kasvavad. kui lubate, siis äh, lõpetuseks räägiksin äh, teemast, millest rääkisime härra Kolooniga varasemalt. nimelt ühiskondlik vastuvõetavus, see, et Energialiidu keskmes oleksid kodanikud, see, et et äh, suhtleksime tõhusalt ka piirkondadega, mida need muudatused raskemalt äh, mõjutavad. kõikides riikides, kus tegeldakse söega, kus süsi on tähtis, äh, on need väga tähtsad punktid, seega on oluline arvestada ka nende piirkondadega, sealsete inimestega ja seda on arutatud, arutanud ka minu komisjoni kolleegid, kas me oleme nende heaks piisavalt teinud, kas me peaksime tegema veel rohkem, tagamaks, et igal vast-, sellisel piirkonnal oleksid uued väljavaated, uued võimalused ja kõik, kes praegu seal piirkondades töötavad, näeksid äh, ka tulevikus, äh, et neile on tagatud kvaliteetsed töökohad mul on hea meel, et äh, me näeme, et me saame teha koostööd nende piirkondadega, mis soovivad meiega koostööd teha, et äh, sellised võimalused on saavutatavad. Nad on valinud välja projektid, äh, mis võimaldavad neil majandusega edasi liikuda ja me, meil on õnnestunud seda ka rahastada ähm, finantsinstrumentide Euroopa Keskpanga kaudu äh,, me oleme püüdnud omalt poolt tagada te,, teha kõik, et tagada nendele inimestele äh, üleminek uutele majandusmudelitele. ma usun, et see on ka järgmise komisjoni ja järgmise parlamendi koosseisu jaoks ja ka teie kom-, komitee jaoks äh, tulevikus väga tähtis. me ei räägi siin ainult äh, kahesajast tuhandest söekaevurist, vaid ka paljudest teistest, kes on siis otseselt või kaudselt seotud selle sektoriga ütleksin sama ka energia ostuvõimetuse kohta, me oleme väga palju teinud, aga praegugi on Euroopas viiskümmend miljonit inimest, kes ei suuda oma elektriarveid maksta igakuiselt. seega peame silmas pidama, et kui me räägime kõigist nendest reformidest, millega me oleme algust teinud ja praegu rakendame, et me peame arvesse võtma ka neid sotsiaalseid aspekte, et need on väga tähtsad, et inimesed näeksid, et see lähenemine ja lahendus on õiglane ja neile on tagatud ka äh, piisav elukvaliteet Euroopa Liidus. see oligi tegelikult üks nendest sõnumitest, mida me oleme soovinud välja saata Euroopa Komisjonist kõikidele meie liikmesriikidele pärast seda, kui äh, viisime läbi e-, esimesed analüüsid riiklike energia- ja kliimaplaanide kohta, oleme need kõikidest liikmesriikidest kätte saanud, püüame nendega nüüd konstruktiivsete arutelude kaudu lõpule jõuda ma usun, et just see ongi see viimane pusletükk, millega me saame tagada, et Energialiik, liidu raamistiku seadusandlus mitte ei ole paigas, vaid et seda ka tõesti rakendatakse. ja selles ma soovin paluda teie abi, kuna teie olete ju meie saadikud liikmesriikides, kes nendest küsimustest kodanikega räägivad, kes oskavad meilt küsida õigeid küsimusi ja kes äh, saavad tag-, aidata kaasa sellele, et see töö, mida me siin teeme, et seda rakendatakse nagu kord ja kohus ka liikmesriikides. suur tänu, härra president, et mind täna siia kutsusite, et saaksime rääkida meie viie, viimase viie aasta koostööst, aitäh! Someone... suur aitäh. vähematki kahtlust pole. E, e, kui hirmus väga tähtis see töö on olnud ja see töö on ka viimased kuu aega jätkunud. rääkisite energialiidust, mille osas just otsus on langetatud, nüüd saab sõna Pierre Jean Coulon ja Stefan Bach kes olid äh, mõlemad raportöörid äh, sellest küsimusest. aga peale selle on härra Kilunga äh, meie energiaekspert. Teil on mõlemal viis minutit kõneaega. suur aitäh teile, esimees, aseesimees, härra volinik härra Šefčovitšiga oleme koostööd teinud nüüd viimased viis aastat ja kui ma ütlen koostööd teinud, siis äh, täpselt nii äh, ka on. sest äh, kui me siin räägime pikaajalisest strateegiast, et saavutada kaasaegne konkurentsivõimeline kliimasõbralik majandus, siis see on pika protsessi tulemus kus äh, on tehtud pidevat äh, koostööd äh, sotsiaal- ja majanduskomitee vahel ning energias töögrupi vahel, mida ma esindan ning teiselt poolt volinikud Šefčovitši ja Arias Kanietega ning ka teiste töö ja samuti ka teiste peadirektoraatide vahel, sest meie tegevuses peab valitsema sünergia me ei saa ehm, jätta kõrvale transpordi energia küsimusest, me ei saa arutada energia küsimust lahus kliimaküsimusest, me ei saa unustada kodanikke, rääkides, eh, rääkides ettevõtetest, ametiühingutest või eh, poliitikutest, see on meie kohus, meil on äh, seal vaja saavutada alaline sünergia, alaline koostöö ning eh, see on kohustuslik, eh, sest eh, mängus on meie laste ja lastelaste tulevik ja loomulikult ka kogu maa tulevik, sest sellest sõltub ju kõigi inimeste tulevik. oleme pingutanud viimastel aastatel ning tänu äh, väga tõhusale jätkuvale koostööle näen äh, saalis äh, aseesimehe kaastöötajaid, kellega me pidevalt kohtume. näen siin sekretäriaadi liikmeid, mis teevad liikmetega koostööd. ei ole mingisugust ebatervet konkurentsi, vaid valitseb Eh, jätkuv sünergia, et tegutseda homsete kodanike nimel, sest eh, homme algab täna, nagu volinik seda ütles ning eh, kui varem olin ma Pariisi või Bourgeoisi elanike esindaja, siis me töötasime selle nimel ning kirjutasime kokkuleppele alla ning nüüd peavad järgnema teod see tähendab seda, et kõik osapooled oleks tõesti osapooled. praegu olen ma selles osas mures, sest ma näen eh, ettevõtteid, eh, kes eh, võta-, teevad oma tee, tööd, teevad oma tööd südamega, et ma tänan neid selle eest, näen ametiühinguid, näen kodanikke, kes võtavad oma kohustusi tõsiselt, näiteks Euroopa Ametiühingute mm, assotsiatsioon äh, oma viimasel kohtumisel keskendus äh, väga sügavalt äh, sellele ja samas näen, kuidas mõned liikmesriigid jalgu järele veavad. energia- ja kliimaplaan, hakkame nüüd praegu vaatama, millele see sarnaneb Eh, nagu seda ütles ka see president Šefčovitš, eh, eh, mõningad riigid, kahjuks ka need, see riik, kus praegu sa, praegu viibime, on sellised muudatused katastroofilised, pea, meil on kohustus, kes me, neid, kes me esindame ettevõtteid, kodanikuühiskonda, Äh, kõigis äh, selle paledega ametiühingute esindajad, äh, töötajate esindajad, meil on tõsine kohustus hoida ühte ning survestada, tõesti raputada oma riigi ja valitsusjuhte, et nad lõpuks ometi võtaks arvesse seda, mis on meie jaoks oluline ning mis põhimõtteliselt tähendab lihtsalt äh, kõiki neid asju, mis, millele on paar aastat tagasi alla kirjutatud, nii et tööd meil eh,, tööst meil puudu ei ole ning kui uus komisjon ametisse astub, siis äh, lähme nendega kohtuma, esitame neile oma aruanded ja kohtume uue volinikuga selles valdkonnas ning äh, kohtume parlamendi eh, komisjonide esindajatega, see on meie kohustus, meie eh, esindame siin kodanikuühiskonda, me peame teistele suunda näitama. de la langue française. Et maintenant, Stefan Bach qui nous fait un... ja nüüd eh, Stefan Bach kuuleb, räägib meile rootsi kirega. ja ähm,, först tack till kommissionen för de vänliga orden om vårt arbete med suur aitäh, aitäh volinikule kõigile kogu töö eest, mis ta on teinud meie teavitamiseks, ootame head koostööd ka tulevikus neis olulistes küsimustes. ootame sellist perioodi, kus töö jätkuks toetame kahe tuhande viiekümnendaks aastaks süsinikuvaba majanduseni jõudmist toetame komisjoni eh, teatisi ja ettepanekuid. Need meetmed, mis meie meelest on vajalikud, mida soovime eh, kliima nimel saavutada, siis eh, kõigepealt on meil vaja kiiret strateegiat välja töötada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. see on vajalik selleks, et saaksime uut uued otsused vanadele üles ehitada. paljude jaoks on viimane tähtaeg aasta kaks tuhat kolmkümmend. oleme mitmeid arvamusi koostanud, oleme rääkinud ringmajandusest, digitaliseerimisest, jagamismajandusest. Need kõik võivad ähm, panustada ressursi tõhususele madalamate emissioonidega kuid äh, ennustatavus, äh, planeerimisturvalisus on samuti olulised aspektid. Neid tuleb samuti garanteerida ning äh, samuti ka meie suhetes kolmandate riikidega kliima, on kliimaküsimused tsentraalse tähtsusega, meil on vaja kliimakaitseliitu, meil on vaja ka kaitsta Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet üks olulisemaid panuseid Euroopa Liidu poolt on tõestada, et vajalik üleminek on äh, positiivne kogu ühiskonna jaoks. me toetame ka seda, et äh, kõik äh, energiaallikad, mis ei tooda CO kahte, peaksid olema, peaksid leidma erilist toetust ning peame loomulikult paindlikkused ning bioenergiat toetama, samuti eh, ka eh, looduslikud vahendid eh, süsiniku ladustamiseks. oluline on siinkohal ka ühisturu toimimine, me vähendame ka, vähendame ka mobiilsuse süsiniku jalajälge mobiilsust samas peab ikkagi kaitsma, kõigi meetmete finantseerimine on oluline, et garanteerida seda, et meil on uusi algatusi ja projekte. tuleb kasutada eelarvelisi vahendeid selleks, et mobiliseerida rohelisi investeeringuid erasektorist. volinik, te mainisite ka eh, sotsiaalset lepingut, me toetame seda. liikmesriigid, regioonid, kohalikud omavalitsused, sotsiaalpartnerid, ülejäänud osa kodanikuühiskonnast peavad andma oma panuse, sest me ei saa tegutseda teatud eh, elanikkonnarühmade arvel, muidu meil tekivad suured probleemid. meil on vaja luua sõltumatu Euroopa Liidu komisjon kliimamuutuste küsimuses mis tegeleks teadusliku analüüsiga ning teeks äh, poliitilisi soovitusi. liikmesriigid äh, peavad looma äh, sellised komisjonid riikides, kus neid seni veel ei ole. ning vaja on ka kiireloomulist kodanike dialoogi, et võtta kasutusele vajalikud meetmed tulevasteks aastateks see peaks äh, olema kohustuslik enne seda, kui langetatakse otsuseid kohalikul, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil. Äh, me oleme juba osa sellest dialoogist ning sooviksime olla ka tulevikus kaasatud. ülemineku jätkamine ning äh, otsuste langetusprotsessi laiendamine on võtmeküsimused suur aitäh ka kirgliku rootsi keele eest. Will... ja nüüd algab arutelu saadikutega, palun ärge kõneaega ületage, sest asepresidendil on ka muud kohustused täna. ja esi-, kõigepealt saab sõna härra Kartšik Poolast, te istute seal. Uh, härra asepresident, tore on teid näha siin ning tahaks öelda lihtsalt seda, et Euroopa tööstus, mis on äh, äh süsiniku intensiivsed, on samuti huvitatud Pariisi lepingu täitmisest, kuid tuleb aru saada sellest, et me oleme äh, madala süsiniku kasutusega majanduse lävel, kuid selleks äh, üleminekuks on vaja teatud tingimusi täita. meil äh, on äh, vaja innovatsiooniraamistikku, et välja töötada madala süsiniku kuluga tööstused, meil on vaja konkurentsivõimet nii kohalikul kui globaalsel tasandil ning samuti on meil vaja li ligipääsu tööstusele odavale puhtale energiale, peame olema liider ehm, innovatsiooni raames, see eh, peaks olema samuti osa ka meie eh, diplomaatiast, suur aitäh teile ja suur aitäh teile tubli hea töö eest. aitäh, Jacek Oliver Röpke Austrialt, töögrupi kaks esindaja suur aitäh eh, töötajate nimel tervitan teid meie komitees, meil on hea meel teid siin näha, tean, et olete väga pühendunud eh, sotsiaalpartneritega dialoogi pidamisele ning korduvalt on mul olnud rõõm teiega kohtuda ühes Austria sotsiaalpartnerite ja ametiühingutega ning sellepärast ma eh, loodan väga ka, et te olete järgmisel valimisperioodil ähm, volinik. nagu te teate, sotsiaalõigused ning õiglane üleminek on äärmiselt olulised meie kui ametiühingute jaoks ning sellepärast, kui me lugesime strateegilise agenda programmi nõukogust, oleme mures ja pettunud sest esimeses versioonis äh, sotsiaalsed ja tööhõive küsimused peaaegu mainimist ei leiagi. ning et nüüd äh, selgelt välja öelda, me ei äh, saa maha jääda praegustest edusammudest Euroopa Komisjonis. me peame mõtlema selle peale, milline eh, see sotsiaalsed tagajärjed meie tegevusel on. kodanikud soovivad, et uus parlamendikomisjon nende probleemidega tegeleks ning ma tahaks rõhutada seda, et sotsiaalsete, kliimapoliitika sotsiaalsete tagajärgede analüüs peab olema lahutamatu osa eduka kliimastrateegiast, edukast kliimastrateegiast. tahaks rõhutada lõpetuseks, et minu grupp, mis koondab kaheksakümmend ametiühingut üle Euroopa, tahab saada selge sõnum, saata selge sõnumi ehm, Euroopa institutsioonidele, eh, et eh, keegi ei jääks maha, nagu ka teie ütlesite, et selles suures muudatusprotsessis ei jää ükski liikmesriik, ükski töötaja, ükski regioon, ükski kogukond maha. see on väga tähtis, kui äh, soovite võidelda populismi ja ekstremismi vastu. Nemad saavad jõudu ebavõrdsusest ja ebaõiglusest ning äh, ma täielikult toetan seda, mida te täna ütlesite ning äh, ootan huviga meie edasist äh, koostööd, aitäh teile! aitäh, Oliver! Carlos Trias Pinto Hispaaniast tere kõigile. tere tulemast, äh, härra komisjoni asepresident. kaks aastat tagasi koostasin algatusarvamuse sotsiaalselt vastutustundliku investeeringu kohta ning eile, eelmisel aastal äh, esitasin analüüsi jätkusuutliku finantssüsteemi kohta äh, ning Eh, nagu te teate, InvestEU peaks just selles suunas liikuma. kaheksateistkümnendal juunil eh, eh, koostas töögrupp kolm olulist arvamust selles valdkonnas ning rõhutas vajadust levitada usaldusväärset ja kontrollitavat infot mitte ainult äh, kliimamõjude kohta, vaid võttes kasutusele ka selged indikaatorid, mis puudutavad nii ähm, keskkonda, äh, äh, sotsiaalküsimusi kui majandust. ning see oli, kõneleja katkestatakse. lõpetuseks ütlen täname komisjoni ja Euroopa Parlamenti ning palume töötada jätkusuutlikkusega edasi tegeleda. aitäh, Carlos! ma rõhutan veel kord, et äh, te peate rangelt oma kõneajast kinni pidama. Udo Hemmerling, kaks minutit, palun. tere päevast kui räägime kahe tuhande viiekümnenda aasta visioonist, kui räägime CO2 neutraalsest majandusest, siis tuleb mõelda ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest, mis käivitati eelmise parlamendikoosseisu ajal ning selle rakendusest liikmesriikides tuleb rääkida on liikmesriike, kellel on väga raske oma eesmärkide täitmiseni jõuda. näiteks äh, CO kahe hind äh, väljaspool mm, emissioonidega kauplemise süsteemi. see on selge sõnum, äh, sõnum kas tarbijatele ja ka ettevõtetele eh, eh, suunata enda tegevus ümber, tarbimine ümber CO2, eh, CO2 vähem tekitavate materjalide suunas. ning Pariisi lepingus põllumajandus ja toiduained said erilise tähelepanu osaliseks, sest kõik teavad, et kui me räägime maailma eh, tasandist, siis eh, on äärmiselt oluline rääkida toiduainete tarne turvalisusest. ning eh, metaani ning samuti ning samuti ka vesiniku tekke küsimused on väga olulised, me peame paremini tegutsema ka näiteks bio, bioenergia küsimuses eh, ning eh, see aitaks eh, ka näiteks fotosünteesi küsimust arvesse võtma, sest ka taimed piiravad CO2 levikut. aitäh, ma tahaksin tervitada härra Šefčovitši, meie institutsioonis ning ähm, suur tänu teile, ma hoian pöialt, et teil tulevikus läheb kõik hästi. elukvaliteet ei sõltu sellest, kas meie skp tõuseb või ei tõuse. meie elukvaliteet äh, sõltub ennekõike ikkagi keskkonnast, milles me elame. see ei ole väljakutseks mitte ainult poliitikute jaoks, vaid ka kodanike jaoks meie ühiskonnas poliitikud kehtestavad lühiajalisi ähm, eesmärke praegusel hetkel ja keskkond, keskkond kestab kaua. me peame veenma inimesi, et keskkond on äärmiselt oluline ja kui me tahame oma elukvaliteeti parandada, siis tuleb töötada välja uusi tehnoloogiaid, tuleb investeerida rohkem teadusse ja tehnoloogiasse ning tuleb ühiselt välja arendada kõike, mis tagab meile progressi transpordi vallas ja, ja nii edasi, kuid ähm, seda samal ajal ka keskkonna ja elukvaliteedi peale mõeldes. ma arvan, et see on võimalik. eesmärgid on selged ja nüüd peame meie vaatama, kas meie saame pakkuda asjakohast informatsiooni kodanikele ja poliitikutele et saavutada neid eesmärke, mida tahame saavutada. tahan avaldada toetust kõigile nendele, kes selle tegevusega tööd teevad kõikides meie koduriikides. ja töötajad, tööandjad, investorid, kõik tuleb kaasata. aitäh! suur tänu, Emil! Päeva Miltovitš, palun! armas härra Šefčovitš, meil on väga hea meel selle üle, et olete täna siin. koos kolleegidega töötame praegusel hetkel äh, oma äh, teadaande kallal, mis käsitleb tõhusamat äh, kliimapoliitilist kommunikatsiooni ja selles dokumendis räägime me õigusraamistikust ning teeme ettepaneku et energiaküsimustes äh, maksundusvaldkonnas tuleks minna ühehäälsuse põhimõtte kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise peale. energiamaks võiks olla kõige ulatuslikum äh, meede, mis, äh, millega võideldakse kliimamuutuse vastu ühiskondlikul tasandil. sotsiaalne konsensus peaks olema ka üks meie prioriteete energia hind tõusis kiiremini kui äh, leibkondade eelarved viimastel aastatel ja mitte ainult viimastel aastatel, vaid viimase aastakümne jooksul, võib öelda. sissetulekute ebavõrdsus ei ole Euroopast kuhugi kadunud ning euro-, energiasiire toob kaasa oma kulud, äh, digitaliseerimise ja nii edasi. seetõttu peame olema ettevaatlikud, kui tehakse energiaga seotud maksuküsimustes uusi algatusi meie ettepanek kehtestada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine nõukogus ning lähtuda kaasotsustusmenetlusest Euroopa Parlamendis. see on tervitatav algatus, aga Majandus- ja Sotsiaalkomitee võiks samuti mängida tähtsat rolli läbirääkimiste toetamisel ning peaks osalema aruteludes. mainisite ka ülemineku õiglust ja energiavaesuse küsimust. energiavaesus tõesti on olemas, isegi kasvab ja tarbijate liikumised Euroopas soovivad, et te teeksite ettepaneku algatuste kohta, millega määratletakse energiavaesust, meil peaks olema ühine kehtestatud määratlus, mis hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, see annab äh, paremad võimalused tarbijaorganisatsioonidel tegutsemiseks liikmesriikides ning ka kohalikul tasandil. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Tšermila Dubravska, palun. suur tänu! komisjoni asepresident härra Šefčovitš, aitäh teilegi, härra president meil on väga hea meel, äh, härra volinik, et tulite täna meie komiteesse ning äh, see küsimus on meie jaoks äärmiselt tähtis. me leiame, et tuleviku kallal tuleb tööd teha juba täna, paika tuleb panna ühine lähenemisviis ja need ühised lähenemisviisid peavad olema kõikide jaoks ühesugused, võrdsed. puhas planeet kõigi jaoks tähendab seda, et me püüame seda saavutada mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka igal pool. me teame, et Euroopa Liidus toodetakse kümme protsenti heitmetest maailmas üle, ülejäänud üheksakümmend protsenti toodetakse kuskil mujal. meie oleme püstitanud endale ambitsioonikud eesmärgid, olen veendunud, et meil õnnestub need eesmärke ka täita, aga peame kandma hoolt selle eest, et me teeme seda õiglaselt ka Euroopa Liidus. me peame tugevdama ühtset turgu ning ärgem unustagem seda, et Euroopa Liidus tuleb suurendada konkurentsivõimet, mitte nõrgendada seda. räägin sellest sellepärast, et põllumajanduse maailmas, põllumajandus on sektor, mida esindan mina, äh, põllumajanduses on nõuded ühelt poolt küll kehtestatud, kuid sellest äh, hoolimata on siin palju tooteid, mida toodetakse kuskil mujal, neid tuuakse sisse ja neid toodetakse hoopis teistsugustes tingimustes. palun mõelge Euroopa põllumeestele. Nende pärast palun kehtestage ühesugused nõuded nii et kõikides kaubandusläbirääkimistes mõelgem ka selle peale, kas teisel poolel, meie partneritel, vastaspooltel on samasugused kohustused. muidu võib juhtuda nii, et äh, pöörame sellega Euroopa kodanikud meie vastu. soovin äh, teile edu järgmiseks ametiajaks ning äh, langetage tarku otsuseid. ja nüüd saab sõna Dmitri Fornea üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud president lugupeetud komisjoni asepresident Šefčovitš, mul on väga hea meel, et olete siin ja mul on väga hea meel, et rääkisite kõikidest meie mureküsimustest, peaaegu kõikidest meie mureküsimustest. pean siin silmas äh, Rumeenia ametiühinguid, meie ametiühingute hulga kuuluvad ka kaevandustöötajate ametiühingud, meil on oma platvorm, platvorm, mis toimib, me kutsume seda kaevanduspiirkondade platvormiks, teeme koostööd äh, härra Pohatšiga, Tomatšaktiga ja nii edasi Äh, jätkame seda koostööd, aga meie kaevurid ütlevad, et äh, fakta non verba ehk siis nad tahavad fakte, mitte lihtsalt sõnu, tühje sõnu ja ma nägin ühte väga huvitavat asja, härra Lambert, see regioonide komitee president ütles, et Euroopa Liidu äh, institutsioonid ning liikmesriigid peaksid kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmendal aastal eraldama eraldi eelarvevahendid energiasiirdu siirde tagamiseks kaevanduspiirkondades ning selleks võiks eraldada umbes viis miljardit äh, eurot. palun kommenteerige seda ning äh, loodetavasti saavad sõnadest ka teod järgmisel ametiajal. aitäh! fakta tuleb alati pärast verbat. Hello uh,, Mr President and uh, Vice President um, um, I would like to welcome you here and to thank you for uh, stating particularly ja suur tänu, et mainisite siin uh, õiglust ja õiglast üleminekut. ja loodetavasti sellest lähtume kogu oma energia üleminekupoliitikas ja juhiksin tähelepanu meie mu kolleegidele, kes oma arvamuses üks, punktis üks punkt kolm räägivad maksustamisest ja konsulteerimisest. maksustamine ilma konsulteerimiseta on probleem, mis ei, kunagi ei kujune edukaks, sellepärast et see mõjutab nende arvu, kes juba praegu elavad vaesuses, kolleegid juba viitasid sellele, kui on suur osa rahvastikust, kes ei saa endale lubada mingisugust üleminekut, siis ei saa nende käitumist tuua põhjuseks populismile ja süüdistada neid äärmusluse um, lokkamises, nad liituvad nende liikumistega sellepärast, et need on ainsad liikumised, mis väljendavad kuidagi nende hirme. nii et äh, õigluse strateegia ning vaesusevastase võitluse strateegia oleks see, mida meil vaja on. ja lõpetuseks, mis puudutab investeeringuid äh, in, infrastruktuuri, iseäranist transpordi infrastruktuuri ning iseäranist transpordi infrastruktuuri maapiirkondades, siis need äh, see on ähm, valdkond, kus on probleeme ning millega, sellega võib kaasneda suuri kulutusi maapiirkondade inimestele, ma arvan, et selle probleemiga ei ole veel piisavalt tegeletud meie poliitilises tegevuses ning äh, me peame selle üle põhjalikult järele mõtlema. iga riik peab omaenda kliimamuutuse tippkohtumise korraldama, see võiks olla oluline osa meie poliitilisest tegevusest, suur tänu juba tehtud töö eest ning äh, soovin teile edu tulevikuks. suur tänu, Seamus, ja nüüd palun Alberto Mazzola Itaaliast. tänan, president, ja mina räägin itaalia keelt. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, näeme, et äh, selle, selle süsteemiga on seotud väga palju uut ning tahaksin tõstatada siin mõningaid küsimusi, eelkõige puudutab see energiavaldkonda eh, ning eh, näeme, et see on, sellega on seotud eh, kogu uus tootmissüsteem, ilma uue süsteemita ei ole meil võimalik oma majandust dekarboniseerida. ning digitaliseerimine on teine aspekt, millest kindlasti ei saa välja jääda. ning äh, meil on ka transpordisektoris vaja tohutuid muudatusi, suurt üleminekut ning ma tahaks mõningate probleemi ehm, ehm, öelda näiteks, tahaks öelda ka, et nagu vanad roomlased ütlesid, et et sõnad on ilusad, teod on paremad. tahaks teada, millised on investeeringud, mis on tehtud kogu sellesse valdkonda sest eh, energia, see eh, oleks vaja juurde kuus-seitsesada eh, miljardit eurot ning transpordi valdkonnas üheksasada miljardit eurot, ma ei taha ka rääkimagi kodude soojustamisest ning võib öelda, et tulevikus peab iga investeeringute garanteerimiseks Eh, vähemalt eh, kahe kuu sissetulekut pühendama. ja inimestega peab sellest rääkima, neile tuleb see selgeks teha. Nende investeeringute tagasiteenimine eh, on umbes viiskümmend protsenti ning mul on kaks küsimust, kuidas on võimalik seda strateegiat tutvustada kodanikele, et see ei annaks äh, tuult tiivadesse populistidele. ja kas meil oleks vaja uut äh, äh, Junckeri plaani, mis peaks küll olema viisteist korda suurem? suur tänu, Alberto ja järgmisena saab sõna proua Maria Maierova Slovakkiast, palun, olge lahke. suur tänu, räägin slovaki keeles tere, volinik Šefčovitš. aitäh teile tehtud töö eest. mitte ainult äh, töötajate rühma esindajana, vaid Euroopa kodanikuna. kolleegid juba mainisid, äh, kliimamuutus on muutnud maailma meie ümber ning tekitanud ebakindlust. me ei saa jääda istuma käed rüpes. meie kõigi ülesandeks on kaitsta meie kodanikke ja sellest me täna räägimegi sellepärast leian ma, et avalikkusega konsulteerimine on strateegia jaoks hädavajalik. selline konsulteerimine peab aset leidma igal pool ja äh, seda tehti kõikides liikmesriikides, välja arvatud Slovakkia ja äh, kohalikud äh, tasandid, kodanikud, kõik tuleb kaasata, seda tuleb teha ka tulevikus täielik üleminek, meie majanduse üleminek heitmeteta majanduseks eeldab seda, et me jagame kodanikele ka teavet ning teeme neile selgeks, et see muutus on möödapääsmatu. suur tänu teile ning edu tulevikuks. suur tänu, Maria ja Simo Tiane, Tiainen Soomest, palun viimasena. aitäh president. räägin soome keelt. austatud Euroopa Komisjoni asepresident. kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et olete jälle siin meiega mõtteid vahetamas. mina olen pärit Soomest. esindan Soome põllumehi, metsaomanikke ja tahaksin tänases arutelus omalt poolt juhtida tähelepanu biomajandusele ja biomajanduse võimalustele. tahaksin toonitada, äh, et äh, meil on ka vaja süsiniku neelajaid, süsiniku püüdjaid. biomajandusel on väga tähtis roll süsinikuneutraalses majanduses biomassi saab kasutada kütteks, sellest võib toota biokütust, biogaasi, puu, puitu. pui-, puit aitab meil hüvitada väga süsinikuintensiivseid äh, ehitustööstuse heitmeid ning äh, fossiilkütuste kasutamist põllumajandustootmises on suur võimalus vähendada kasvuhoonegaase, aga pöörakem ennekõike tähelepanu sellele, kuidas maa süsiniku äh, sidumise võimalusi saaks äh, edasi arendada. põllumehed, metsaomanikud on siin väga oluline sidusrühm ja oma tegevuses ning äh, sammudes vajavad nad äh, toetust ning inspiratsiooni. samuti tahaksin juhtida tähelepanu teadusuuringute tähtsusele komisjoni ettepanek uute ressursside eraldamise kohta teadusuuringutesse on hädavajalikud. aitäh! suur tänu! ja nüüd, lugupeetud volinik, teil on äh, võimalus vastata. aitäh! aitäh, härra president! tahaksin tänada kõiki Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeid väga asjakohaste küsimuste eest, tahaksin tänada teid selle eest, et te tunnete teile selle teema vastu huvi ja iseäranis suur tänu teile selle eest, et olete valmis sõnumit kuulutama ning kaasama inimesi liikmesriikidest aitäh teile ka kõikide tänu ja kiidusõnade eest, meie ühise töö eest, aitäh ka heade tulevikusoovide eest, need on minu jaoks tähtsad, sellepärast et meie omavaheline suhe on minu jaoks tähtis iga kord, kui te mind siia kutsute, on mul väga hea meel jälle siia tulla ja seda väga tähtsat arutelu teiega siin pidada täna näitasite jälle, mida meil on vaja teha. juhtisite tähelepanu sellele, kuhu peaksime oma tähelepanu suunama ning äh, ma panin isegi nii mõndagi kõrva taha selle kohta, mida me peame komisjonis rohkem tegema ja millele rohkem tähelepanu pöörama nii täna kui tulevikus. kõigepealt härra Kravtšik, suur tänu! tegite selge avalduse, et tööstus on täielikult valmis endale kohustusi võtma ning äh, me peame pingutama, pingutama vägagi mitmel tasandil äh, on vaja äh, teil meie abi energiatõhusat energiaintensiivse tööstuse vallas eriti, on vaja vahendeid teadusuuringutesse, uuendustegevusse ning ma loodan, et need uued rahastamisvõimalused innovatsiooni ning ähm, teadusuuringutesse lähtuvalt heitmetega kauplemise süsteemist äh, aitavad meil selle eesmärgi poole liikuda. Horisont Euroopa programm aitab sellele kaasa, ähm, Euroopa Parlament soovis seda isegi suurendada ning äh, see on kõige suurem avaliku rahastusega teadusuuringute ning innovatsiooniprogramm. kolmkümmend protsenti nendest vahenditest peaksid minema kliimaga seotud uuringutesse ning me peame kindlasti mõtlema energiaintensiivsete äh, sektorite peale ning äh, selle peale, kuidas me peame neid, kuidas me saame neid sektoreid süsinikuvabaks muuta meie terasesektoril on tõsiseid probleeme, nagu me näeme teleekraanidel. ja terasetööstuse töötajad on tõsised töömehed, tuhanded inimesed on selles sektoris tööl ning tunnevad muret, kui turg muutub volatiilseks. rääkisin eile Cecilia Malmströmiga, kes vastutab komisjonis kaubandusküsimuste eest ning võin teile kinnitada, et praegust olukorda analüüsib rohkem kui kakskümmend inimest. paistab, et äh, odav teras ei tule meile mitte ainult äh, Aasiast, vaid ka igalt poolt mujalt ning äh, kui maailma kaubandus muutub volatiilseks, ennustamatuks nagu meie suur Atlandi-ülene partner on, siis see mõjutab konkreetseid inimesi, indiviide meie juures ning tuleb asuda teemadega, teemadega tegelema. aga kinnitan teile, et tegeleme selle teemaga ning loodetavasti jõuame ka lahenduseni, mis aitab Euroopa terasetöötajaid. härra Rööpke mainis sotsiaalse dialoogi, tööturu osapoolte vahelise dialoogi tähtsust. jah, Austrias on oma traditsioonid, head traditsioonid, mis toimivad ja mis toodavad tulemusi. kiidusõnad teile. kvaliteetne dialoog, kvaliteetne ühistöö on eeskujuks kõigile teised riigid üritavad Austria jälgedes käia ning ka Euroopa tasandil üritame sellest õppust võtta, meil on vaja seda pidevat dialoogi tööandjate, ametiühingute ja kodanikuühiskonna vahel, me peame ühiselt leidma parimad lahendused meie inimeste jaoks, meie linnades, meie piirkondades. ja ainult siis, kui me sellele mõtleme kogu aeg leiame häid tulemusi. ja siis võime, saame vältida traagilisi olukordi, mis võivad tekitada täiendavaid probleeme. olen teiega täielikult nõus selles küsimuses, et kui inimesed näevad, et Euroopa ja liikmesriigid pakuvad tulemusi, siis äh, ei mängi me ka relvi kätte populistidele ning äärmuslastele, kes äh, armastavad lihtsustatud lahendusi, mis äh, üheksakümne üheksal protsendil juhtudest ei toimi, aga tunduvad väga atraktiivsed, samas paraku on ohtlikud. me peame omavahel koostööd tegema ja praktikas ning tegude kaudu näitama, et meie oleme olemas meie kodanike jaoks ning oleme valmis ka tulemusi pakkuma ja äh, härra Andreas Pinto viitas e-, ettevõtete vastutusele, mul on väga hea meel, et ettevõtted üha rohkem arvestavad tulevikus oma tegevust planeerides sellega, millist energiat nad tahavad kasutada ning milline on nende mõju kohaliku kogukonna sotsiaalsele kangale ning keskkonnale. sellele mõeldakse uut ettevõtet asutades. härra Hemmerling mainis seda, et äh, see on väga hea, et meie tulevikuvisioonid on oma rohelise tule saanud, aga me teame, et äh, need asjad ei käi iseenesest, asjad ei rakendu ega jõustu iseenesest. Äh, kui me tahame kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oma püstitatud eesmärgid saavutada, tuleb tegutseda, praegu tõesti on mõned liikmesriigid jäänud maha, olgu siis tegemist süsinikdioksiidi vähendamise eesmärkidega või taastuvkütuste ja, või energiatõhususe küsimustega ja sellepärast äh, me teeme koostööd nende liikmesriikidega, sellepärast et tegemist ei ole nii-öelda halva tahtega või koostöövaimu puudumisega. pahatihti võib olla probleemiks äh, rahastamisvahendite puudumine või äh, vajadus ekspertteadmiste ning abi jaoks mõningad raskused, mis tuleb lihtsalt ületada, et me saaksime näidata, et kahekümne kaheksa liikmesriigiga Euroopa liigub ühes tempos ja kodanikud saavad seda arengut ka oma nahal tunda kogu Euroopa Liidus. kolleeg Maf-, Mašina, äh, räägin nüüd teile, teiega sloveenia keeles, jah, te viitasite ühele olulisele asjaolule. nimelt sellele viitasite sellele, et äh, Euroopa Liidu liikmesriikides on ähm, endiselt suur ebavõrdsus ja skp lõhe on samuti märgata. sellest küsimusest räägime üha rohkem Euroopas, minagi äh, kohtan viiteid sellele, eriti uutes liikmesriikides, kui ma ringi liigun. inimesed mäletavad, et kui me alustasime uut Euroopa koostöö peatükki, siis äh, meie majandused olid viiskümmend protsenti väiksema skp tootlikkusega. nüüd oleme saavutanud kaheksakümne protsendi protsentmäära, aga see ei puuduta samas inimeste eh, sissetulekuid ja leibkondade sissetulekuid, seal on vahe endiselt viiskümmend protsenti. ja selle küsimuse kallal tuleb tööd teha, tuleb tööd teha ka tulevikus see tekitab äh, nendes liikmesriikides, kus sissetulekud on väiksemad, tõsiseid probleeme ja inimesed leiavad, et, et Euroopa ei tee piisavalt selleks, et tagada võrdsust kõigi jaoks. meie peame tagama võrdsuse kõigi jaoks ka sissetulekute küsimuses. see oleks ainult õiglane ning see aitaks meil erinevaid pingeid kõrvaldada, mida liikmesriikides oleme alati näinud. ja see on ka üks põhjus, miks energiahindade küsimus on niivõrd tundlik küsimus, nagu sellest rääkis ka proua Paiva Miltovitša ja seetõttu me tahame analüüsida paremini energia hinda, tahame näha, mis on energia äh, tootmise pärishind ja mida siis sinna juurde lisatakse, sageli on äh, nendeks kohalikud maksud ja nii edasi ja nii edasi, kõik need lisatasud moodustavad energia hinnast pahatihti kuuskümmend protsenti. ja siis võib küsida, et kas tõesti on äh, õiglane nii suurelt maksustada sellist äh, põhiteenust kom-, nagu energia või peaksime vaatama mingite muude lahenduste poole, et kergendada koormat meie kodanike jaoks. Pani Dubravska. Pani Dubravska, teie mainisite, et kui me tahame tulevasi probleeme lahendada, tuleb meil mõelda juba sellele praegu ja mitte ainult mõelda, vaid tegutseda Teie küsimus oli selge, Euroopa Komisjonil äh, on tähtis ülesanne mõelda, kuidas meie kaubanduslepingutesse sisse tuua äh, viide süsiniku intensiivsuse kohta. me ei kuule sellest murest mitte ainult põllumeestelt, vaid kuuleme sellest ka terasetööstusest, autotööstuse esindajatelt. selleks, et toota Euroopas terast, on vaja umbes üks koma kaheksa äh, tonni Äh, süsinikdioksiidi kasutada heitmena ja sama toote eest, äh, sama toote puhul on heitmed kaks korda suuremad väljaspool Euroopa Liitu ning äh, samal ajal tahetakse avalike hangete kaudu loomulikult alati kõige odavamat hinda ja konkurents ei ole õiglane. ma arvan, et me peame mõtlema sellele kuidas meie keskkonnaalased pingutused ning investeeringud kajastuksid meie toodete puhtamas tootmises ning äh, kuidas me ka saaksime kanda hoolt selle eest, et meie tootjaid ei karistataks selle eest, et nende tootmine on keskkonnasõbralikum. me ei taha, et äh, piirkonnad, kus on äh, keskkonnastandardid madalamad, suruksid meie hinnad alla härra äh, Forney tuletas meile meelde energiavaesuse küsimust äh, ning äh, süsini- äh,, süsinikuintensiivsete piirkondade probleemidele viisat-, viitas ta samuti. inimesed saavad aru, me peame näitama inimestele inimlikust seisukohast, sotsiaalsest, majanduslikust seisukohast, et me saame aru sellest probleemist ning me püüame aidata. õhustik on suurepärane selle toeks ja suur tänu Euroopa Parlamendile ja suur tänu iseäranis Sergei Buzekile. tänu sellele on meil viis miljardit eurot, mida hakatakse eraldama nüüd siis süsi, süsiniku intensiivsetele piirkondadele ja me võime mõelda komisjonis selle üle, kuidas omapoolsed rahastamisvahendid samuti sinna juurde liita. et ähm, me praktikas äh, leiaksime mingisugused lahendused projektide kaudu ning nende rahastamise kaudu. siis äh, siin viidati ka taastuvenergiale äh, ja sellele, kuidas me peame kandma seda üle meie jaotusvõrgud peavad olema arukamad, äh, proua Dubrovska, ja meil on üldhuvi teenused, esimene arukate võrkude projekt on juba heakskiidu saanud, ma arvan, et energiaarukad võrgustikud saavad kõige ulatuslikumateks algatusteks. ja proua Maierova ja Simo Tiainen keskendusid oma küsimustes kommunikatsiooni vajadusel olen nõus Maie, proua Maierovaga, et üldsusega konsulteerimine on hädavajalik, möödapääsmatu lausa ning ma arvan, et me ei tee praegu piisavalt, inimesed ei saa täielikult aru, mida me tahame saavutada, miks me oleme mõningaid ettepanekuid teinud ning ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas me saame muutuda nähtavamaks ja kuidas arutelu muutuks selgemaks sotsiaalmeedias sotsiaalvõrgustikes, kuidas paremini noori kaasata, et nad meist paremini aru saaksid. et nad saaksid toetada meie meetmeid. kliimamuutus on väga oluline noorte jaoks. härra Tiainen, süsiniku neeldajad ja biomajandus äh, kindlasti on ähm, uute rahastamisvahenditega hõlmatud teadusuuringute valdkonnas ja innovatsiooni valdkonnas ja Soomel läheb väga hästi selles valdkonnas, kindlasti Soome on üks äh, innovatiivsete projektide äh, eestvedajaid. mina olen pärit Slovakkiast ning lisan äh, Slovakina veel ühe asjaolu seoses Soomaga, mina käisin maailma hop-, maailmameistrivõistluste finaalis hokis ja äh, Soome äh, nimi algab ka S-iga ja äh, Slovakkia algab ka S-iga ja mul oli väga hea meel, et Slovakkias saite te maailma meistriteks hokis. loodetavasti meil õnnestub ka kunagi teie juures siis maailmameistriteks saada vastutasuks selle eest. aitäh teile! jah tahaksin jällegi tänada jälle ja jälle ja jälle ja jälle tänada sind, Maros Sefkovitš, komisjoni asepresident, tahaksin tänada teid teie sõnade eest, aja eest, mida olete meile pühendada ning äh, teie suutlikkuse eest selget dialoogi pidada meie kojaga energialiidu olukord ja meie raport näitab ka suurepäraselt, et kuidas komisjon on olnud oma ülesannete kõrgusel. Euroopa Komisjon viis aastat tagasi oma mandaadi alguses võttis endale kohustused, täitis neid kohustusi ja teie olete tegelikult maailmameister. sellepärast, et teie juhite selle valdkonna tööd ja päev päeva järel naeratus kogu aeg huulil suurepäraste diplomaatiliste oskustega ning loomingulisusega olete suutnud leida lahendusi, pidada läbirääkimisi kõikide kuritegevusrühmadega, kõikide institutsioonidega, võtta arvesse kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi mitmekesisust, luua raamistikku selleks, et äh, õigusraamistikust saaksid teod, see on teie pärand. ja ma arvan, et keegi ei unusta tulevikus seda olulist pärandit oluline on see, et äh, heitkoguste vähendamine on peamine muutuste tegur tulevikus, see mõjutab äh, ettevõtlusmaailma, see on suureks äh, väljakutseks ettevõtete jaoks ja see on äh, suureks võimaluseks ja riskiks meie ettevõtete jaoks. see on suureks väljakutseks ka meie töötajatele, samamoodi võimaluseks ja riskiks ja meie loomesektorile ja meie peame silmas pidama seda, et me ei kaotaks konkurentsivõimet meie maailmas, seda on juhtunud. me ei tohi kaotada oma konkurentsivõimet, me ei tohi kaotada ühte olulisi sektoreid oma tööstusest, me ei tohi kaotada töötajate osalust, me ei tohi kaotada territo-, territooriume, me ei tohi kaotada kodanike usaldust nii et siis selles küsimuses, kuidas säästlikult üleminekukulusid äh, korraldada Äh, mõelda hindadele äh, ja see on meie suureks väljakutseks tulevikus. kõike seda tuleb teha tihedas koostöös äh, Euroopaga, Euroopa töömaailmaga, mida esindame ka meie ja suur tänu teile veel kord, ma võin veel kord üle korrata seda, et ootame pikisilmi teid siia ruumi tagasi või kuskile mujale saali komisjoni esindajana teie portfelliga, mis, mil, mis täpsemalt selgub pärast kõiki läbirääkimisi, aitäh teile! aastatel. bonjour tere, tere kõigile. meil on väga vähe aega lõpetamiseks. meil on siiski vaja hääletada muudatusettepanekuid pikaajalise strateegia kohta Eh, kasvuhoonegaaside heitkoguse pikaajalise vähendamise strateegia. meil on viis muudatusettepanekut, mida kõikide raportöör eh, ja variraportöörid toetavad, kui ma nüüd õigesti aru sain. kas kõik on nõus? siis panen hää,, avan hääletuse, et kogu arvamust hääletada, hääletus on alanud. Alors deux votes, celui hääletus on lõppenud. sada viiskümmend üks poolt, üks vastu, üks erapooletu. seega on arvamus vastu võetud, palju õnne raportööridele. ja nüüd, enne kui me istungi lõpetame, me võtsime vastu otsuse järgmise kohtumise kohta. nimelt toimub järgmine eh, pea mm, assamblee Charlemagne'is üheksateistkümnendal, kahekümnendal juulil ning eh, istung algab neliteist kolmkümmend ning eh, töö jätkub kaheksateist juuli eh, kell üheksa hommikul. kas kõik toetavad seda kuupäeva? siis eh, head koju jõudmist kõigile, kohtume järgmisel täiskogul ning kõneleja tänab lahkelt tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid.